see protokoll kinnitatakse. mis? heategevuslikelt organisatsioonidelt, mis, e-, mille on esitanud kakskümmend üheksa liikmesriiki Eh, on saanud kolmsada kaheksakümmend kaheksa allkirja ning seega parlamendi enamuse allkirjad. vastavalt artiklile sada kolmkümmend kuus see avaldus avaldatakse koos tänase istungi protokolliga ning edastatakse adressaadile.